et äh, me, me kõik siin kojas tahame rohelist äh, tulevikku, mitte musta tulevikku, helget ja rohelist tulevikku. aitäh, hääletus toimub täna kell kaksteist. nüüd järgmine päevakorrapunkt. ja selle aluseks on suuline küsimus küsimus komisjonile ja see puudutab kuuendat ülemaailmset veefoorumit. ja annaksin sõna raportöörile härra Richard Seeberile äh,. äh aitäh, Euroopa Parlament äh, on esitanud, äh, koostanud resolutsiooni kuuenda ülemaailmse veefoorumi kohta kuid kahjuks paljud kolleegid ei saanud ise sellel foorumil osaleda just äh, meie täiskogu tõttu, kuid äh, meenutaksin teile, et tegemist on kuuenda ülemaailmse veefoorumiga. kahe tuhande kümnendal aast-, kümnendast aastast on meil ÜRO resolutsioon, mis puudutab äh, õigusest veele kui ühes, ühes, ühte inimõigust ja see on ka meie arutelu lähtekohaks ja ka meie resolutsiooni lähtekohaks ja tahaksin tuua alustuseks mõned äh, arvud näiteks, mis puudutavad meie planeeti. meil on palju soolast vett, üks koma viis ähm, kuupmeetrit, kuid äh, see ei kuid magevett, mida võib ka joogiveeks kasutada, on palju vähem, palju sellest äh, on äh, sügaval maapinnal ja ainult äh, üks koma kaheksa protsenti kogu veest on kõlblik joogiks. kuuskümmend protsenti sellest on praegu kasutuses ja kui me vaatame vee kasutust kogu maailmas, siis see on kahekordistumas ja see kasvab koos rahvastiku kasvuga seetõttu peame otsustama, kuidas me saame tagada veevarud ka tulevastele põlv, põlvkondadele. palju vett kasutatakse ka äh, põllumajanduses kastmiseks ja suurema ja kiirema linnastumisega kaasneb äh, suurem vee tarvitamine just linnades ja praegu prognoosid näevad ette, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks areng, arenevates, kiiresti arenevates riikides vee kasutamine kasvab viiekümne protsendi võrra, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks on umbes, maa, maakeral umbes üheksa koma kolm miljardit inimest ja kõiki neid inimesi peab toitma ja te kujutate ette, milline kuivõrd suure surve see seab veeressursside kasutamisele kõigepealt milleeniumi arengueesmärgid, äh, nendest on juba kinni peetud äh, üheksakümne viie protsendi ulatuses, äh, veel on siis jäänud kolm aastat kuni aastani kaks tuhat viisteist, kuid joogivee või vee puhastamise osas ei ole nendest eesmärkidest suudetud kinni pidada. kui me soovime edu saavutada, siis peame lahendama veega seonduvad väljakutsed ja peame tagama arengud kiiresti arenevates riikides ja kiiresti kasvava rahvastikuga riikides nagu Hiina ja India, kuidas tagada puhas joogivesi äh, kõigile nendele inimestele, kuid samas võime öelda, et olukord on siiski positiivsem, kui ta on Aafrikas. kuues ülemaailmne äh, foorum püüab leida lahendusi nendele probleemidele ja me peaksime oma resolutsioone hakkama aktiivsemalt ellu viima. Foorum äh, töötab praegu kaheteistkümne prioriteedi kallal, kolme äh, strateegilise eesmärgi kallal. me peame äh, aitama kaasa ka majandus, majanduse arengule oma vee kasutusega. esiteks peaksime oma statistilisi andmeid parandama. väga vähe on äh, usaldusväärseid andmeid selle kohta, kui palju raisatakse vett, kui palju seda saastatakse ja kuidas. nii et meil oleks vaja palju enam informatsiooni selleks, et me saaksime adekvaatselt oma poliitikaid kujundada peame vaatama neid äh, piirkondi, kuhu inimesed praegu liiguvad, kuhu nad kolivad. sellest räägitakse ka meie resolutsioonis. oluline on see, et oleks piiriülene koostöö erinevate riikide vahel, kuna veepuudusest võivad kergesti tekkida konfliktid ja me peame püüdma äh, selliseid olukordi ennetada veel üks võtmeküsimus on see, et tulevikus peab äh, arvesse võtma vee tarbimist äh, põllumajandussektoris, tööstussektoris, kui palju see võib kasvada. arvesse peab võtma ka piirkondlikku reg-, regionaalset mõõdet, teatud piirkondades on äh, veest puudus, teises kohas on seda üle ja me peame tagama selle, et kuskil ei läheks midagi raisku aitäh, härra Seeber. kolleeg Janos Potočnik ei saanud äh, täna ise siin viibida ja ta palus mind äh, ennast esindada ja teen seda hea meelega, kuna mul oli endal hea võimalus äh, osal sellest foorumist Marseille's osaleda, nii nagu ka volinik Piibalg, Piibalgsil kõigepealt äh, pean rääkima selle foorumi toim-, see Võõrustajamaa, Prantsusmaa äh, algatustest kahe tuhande, äh, kahe tuhandenda aasta eesmärkidega võrreldes näeme, et eesmärkidest on kinni peetud, eesmärgid olid seotud aastaks kaks tuhat viisteist on arvesse võetud kõikide sidusrühmade tegevust. valgalade äh, programmi raames on äh, sidusrühmade arvamusi arvesse võetud, kuid olukord on endiselt, äh, esitab meile mitmeid väljakutseid selles osas, mis puudutab vee kättesaadavust ning selle kvaliteeti, me peame vaatama, milline on mõju äh, kliimamuutustele ja me peame ka äh, kohandama oma veepoliitikat vastavalt äh, kliimapoliitikale Euroopa kliima kohandamise, kliimaga kohanemise programm võtab arvesse, võtab arvesse ka põudade ning üleujutuste faktorit. meil peaks olema valgalade haldamine võimalikult hästi koordineeritud, selleks et me suudaksime milleeniumi arengu eesmärkidest kinni pidada. kahe tuhande kahekümnenda aasta kava veeressursside osas äh, on samuti siinkohal äh, väga tähtis, äh, selle kohaselt viiakse läbi ka mõjuhinnang ning tuuakse välja äh, konkreetsed äh, ettepanekud, kuidas maad paremini kasutada, millised võiksid olla majanduslikud motivaatorid või stiimulid vee kasutamise tõhususe eesmärgid Euroopa Liidu äh, riikides, valgaladel, äh, samuti vee innovatsioonipartnerluse algatus seal räägitakse ka paremast äh, veevarade ma-, varude majandamisest, et oleks tegemist teadmistepõhise tegevusega ja et veekasutuse aspekt äh, peegelduks ka teistes kaasnevates poliitikates ning koostataks välja ka teekaart äh, veevarad, varude kasutamiseks Euroopa Liit jääb kindlaks äh, nendele eesmärkidele, mis on seotud milleeniumi äh, arengu eesmärkide seas äh, ning samuti silmas pidades Rio pluss kakskümmend konteksti. loodame, et need eesmärgid leiavad siis ka, peegelduvad ka konkreetsetes sammudes ülemaailmse veefoorumi ministrite deklaratsioon toob välja kõige olulisemad veealased eesmärgid ning need peegelduvad ka Euroopa Liidu alaseid Euro Euroopa Liidu sellealaseid prioriteete. nüüd äh, fraktsioonide esindajatele sõna. kõigepealt äh, proua Okoni Euroopa Rahvapartei nimel. lugupeetud volinik äh, juurdepääs veele ning vee kvaliteet on äh, väga olulised ja seetõttu oli mul väga hea meel, et äh, Richard Seeber äh, koostas resolutsiooni, mis puudutab kuuendat ülemaailmset veefoorumit. vesi on üks elu eksisteerimise tingimuseks. Burkina Fasos näiteks ei ole ei Ehm, vett ega, ega elektrit, ma nägin, millised on need raskused, mis sellises eh, eh, olukorras eh, ette tulevad, millised on need haigused, mis levivad nii täiskasvanute kui laste seas. siinkohal peab mainima ka milleeniumi arengu eesmärkide tähtsust teame, milline on olukord ähm, äh, võrreldes äh, aastaga üheksakümmend ja pigem on need arengud olnud äh, positiivsed, kuid ja see kõik näitab seda, et kunagi ei tohi tagasi kohkuda ja sellistel jõupingutu-, sellised jõupingutused kannavad alati vilja. kõigepealt peab ütlema, et me peame tegema kõik selleks, et ÜRO milleeniumi eesmärkidest kinni pidada et oleks kõigile tagatud puhas joogivesi. teiseks äh, peame püüdma võimalikult äh, kiiresti tegu- äh,, lahendada ka saastuse probleemid äh,. kolmandaks peaksime püüdma sisse seada äh, veefondi, mis aitaks tagada juurdepääsu joogiveele kõikjal maailmas. aitäh nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Sarbu. aitäh. Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek edastab selge sõnumi ülemaailmsele veefoorumile. tege-, vee näol on tegemist jagatud ressursiga ja me ei tohiks kindlasti tagada äh, Äh, juurdepääsu sellele ressursile ainult äh, priviligeeritud vähemusele. resolutsiooni ettepanek mainib ka teistest väga olulistest äh, elementidest, mis on samuti väga olulised, näiteks vee kasutamine põllumajanduses, seitsekümmend protsenti veest on kasu, kasutatakse just põllumajandussektoris mõningates põllumajandussektorites on äh, selleks näiteks äh, lausa kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti. me peame äh, kasutama paremaid uusi tehnoloogiaid selleks, et meil oleks võimalik põllumajandus, põllumajanduskultuure viljelda vähesema veekuluga, selleks et äh, neid eh, eesmärke, mis me oleme endale seadnud saavutada, peame me parandama neid tehnoloogiaid, mida me kasutame, peame abistama Euroopa põllupidajaid, kes neid uusi meetodeid siis ka kasutaksid. me ei tohiks eh, unustada seda, et isegi kui eh, viis, seitsekümmend protsenti Äh, veevarudest läheb põllumajandusse, siis ülejäänud kolmkümmend protsenti, väga palju sellest raisatakse meie igapäevaelus. juurdepääs veele on seotud teiste küsimustega, näiteks äh, toiduga varustatus, bioloogiline mitmekesisus, meil oleks vaja rahvusvahelist äh, kogu, kes kõikide nende eh, teemadega koordineeritult tege-, tegeleks ja sellise sõnumi me saamegi edastada ülemaailmsele ÜE-foorumile Marseilles. ALDE fraktsiooni nimel härra Gerbrandi. daarvan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 veeteemaline resolutsioon äh, näitab Euroopa Parlamendi häid kavatsusi selles vallas, kuid siin on ka teatud probleeme, kui me räägime vee kasutamisest, praegu toimub Marseille's veefoorum, kuid siin on teatud huvide konflikt, Louis Fauchon on äh, samaaegselt veooliat esindav äh, isik, nii et tegemist on pigem ärihuve, mitte avalikku huvi esindava foorumiga. et vee äh, kasutamise on väga oluline, et kogukonnad ise saaksid äh, oma veevarude kasutamise enda peale võtta. kuid äh, deklaratsioonides Veefoorumil räägitakse era-, erastamisest äh, veesüsteemide erastamisest. ja seda, seda räägitakse ka AKV äh, riikide kontekstis. me teame et, et äh, kaheksakümmend protsenti äh, haigustest maailmas on tingitud sellest, et on kasutatud ähm, ähm saastatud või mitte puhast joogivett ja seetõttu peaksime enam investeerima sellesse, et puhastada äh, vett, tarbimiseks mõeldud vett. vett ei ole võimalik millegagi asendada. teame, et ka erinevate äh, taastumatute fossiilkütuste kasutamine võib põhjavett saastada äh, ja kui me räägime siin vee kvaliteedist, siis me peaksime seda silmas pidama ka äh, kõikidel teistel tasanditel. nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Uski. Eh, aitäh. tihtipeale peetakse mind Euroopa Liidu keskkonnapoliitika kriitikuks, kuid vee puhul toetan kõiki eelkõnelejaid. vesi, vee kasutus on muutunud ülemaailmseks probleemiks ja vee valesti kasutamine on väga oluliseks probleemiks. seetõttu toetan Marseille's toimuvat konverentsi ja toetan seda resolutsiooni ettepanekut võib-olla ühe väikese erandiga ekslikult äh, ütleme, et äh, tegemist äh, on jagatud inimkonna ressursiga ja seda ei peaks kasumlikkuse seisukohast käsitlema. kuid kui me vaatame, kuidas seda liikmesriikide poolt kasutatakse, seda ressurssi, siis ma toetaksin Richard Se-, Seberi äh, muudatusettepanekut ja kui see muudatusettepanek läbi läheb, siis olen valmis toetama kogu seda raportit. aitäh, nüüd äh, proua Mattias, üks minut. aitäh, tooksin ühe näite, Portugalis äh, nii riigieelarveliste kui Euroopa Liidu vahenditega on meil õnnestunud tagada see, et äh, on äh, võimalik üheksakümne protsendi ulatuses meie territooriumil tagada puhas joogivesi, sellest maksid siis äh, maksumaksjad ning Euroopa Liit, kuid nüüd veevarustust privatiseeritakse. et see on väga selge näide sellest, mida tehakse vee valdkonnas valesti me räägime veest kui millest, kui kaubast, kuid ta ei ole midagi, see on kõigi ressurss, napp ressurss ja me ei tohiks seda muuta turustatavaks kaubaks, kõigil peaks olema juurdepääs veele, nad ei peaks selle eest isegi maksma, me ei peaks vett raiskama, me ei peaks seda saastama ja õigus veele on üks põhiõigustest. me ei tohiks püüda kasu teenida vee pealt, see on sama mõttetu kui müüa õhku plastpudelites. aitäh, nüüd härra Paška. Vážená pani komisárka, voda má pre našu planetu aj obyvateľov nesmierne... Aitäh. Vesi on kriitilise tähtsusega ressurss meie planeedi jaoks. See on äh, vajalik elu säilimisele, maal seda on vaja me igapäevaelus, äh, põllumajanduses. vee olemasolu määrab ära selle, kus me üldse saame elada ja ka kaks kolmandikku inimese kehast moodustab vesi. üks mineviku filosoof on öelnud, et äh, vesi on aluseks äh, tervislikule elule ja vee tarbimine suureneb äh, koos inimkonna arenguga kuid kui seda kas-, kui me vett enam kasutame, siis me peame seda äh, püüdma kasutada targemini ning säästvamalt. me peame tagama selle, et ka tööstuses kasutatakse seda säästvalt aitäh, nüüd äh, härra Statler, üks minut. aitäh. ülemaailmse veefoorumi kohtumised on äh, siiani olnud äh, suunatud sellel, kuidas saavutada mõistlik veekasutus. seda eesmärki peame kindlasti toetama ja suur tänu kolleegile selle resolutsiooni koostamise eest et püüda äh, piirata vee, äh, selle piiratud ressursi kasutamist. see, kuidas me mõistame vett üldiselt ja joogivett, äh, kõik need strateegiad, mis on sel, selles valdkonnas välja toodetud, neid peab toetama. kaksteist aastat juba oleme veedirektiivi valesti rakendanud äh, seda pole mõningates liikmesriikides üldse rakendatud ja ma sooviksin küsida volinikult, äh, kuivõrd mõttekad on need Foorumi äh, plaanid tulevikuks, kuidas me saaksime tagada selle, et äh, vastu võetud direktiivi tõepoolest ka nõuete kohaselt ellu rakendatakse, muidugi on see sõnum õige, mida me ette, et, eh, edastame veefoorumile, aitäh! aitäh, härra Stadler! nüüd eh, teised kõnelejad, härra Soonik, palun, Rahvapartei. aitäh! väga vähesed mõistavad eh, tegelikult, et neljakümnel protsendil inimkonnast ei ole juurdepääsu puhtale joogiveele ja miljardid inimesed joovad vett, mis äh, ei ole puhas, mis on saastatud. me räägime siin ka äh, toidu kvaliteedist ja põllumajandusega seonduvatest küsimustest. veele juurdepääs on üks väga oluline küsimus äh, ka vaesusevastases võitluses. puhas joogivesi on üheks oluliseks inimõiguseks ja see on ka äh, ÜRO dokumendis välja toodud, lihtne juurdepääs veele ei ole enam midagi iseenesestmõistetavat ja me peame püüdma sellele väljakutsele vastata, see on seotud ka rahvastiku suurenemisega ja me peame kõiki neid probleeme endale teadvustama, nendest rääkima, selleks et üldsus äh, muutuks üha teadlikumaks, nii et meil oleks kõikide toetus, ainult sellise toetusega on meil võimalik saavutada käegakatsutavaid tulemusi. aitäh, nüüd üks äh, minut, äh, härra Barnjov. see selle resolutsiooni puhul tahaksin välja tuua kahte aspekti, kõigepealt vee kasutamine Euroopas ja kogu maailmas ja teiseks küsimus Euroopa Komisjonile, et kuidas me, kuidas me sõnadele saaksime kõrvale seada ka konkreetsed teod. vesi on võt-, võtmetähtsusega kahe, ressurss kahekümne esimesel äh, sajandil. me teame, millised äh, on need panused, mis siin märgus on, räägime siin toiduga varustatusest ja nagu kolleeg Rivasi juba mainis, me ei tohi siin rääkida ainult ärilistest huvidest, viimastel päevadel Marseilles on seda küsimust vaadeldud just kahjuks sellisest vaatevinklist. räägime vee kasutamisest ja see on selgelt seotud ka ühtse põllumajanduspoliitikaga, ühtse põllumajanduspoliitika reform eh, on samuti veeküsimusega väga tihedalt seotud, nii nagu ütles ka kolleeg Sarbu. nüüd härra Görens, üks minut. Euh, me räägime siin ka arengupoliitika eh, eh, dimensioonist. kui me räägime milleeniumi arengueesmärkidest, siis eh, see on, üks nendest on seotud just vee kättesaadavusega ja me peame seda vee aspekti võtma arvesse kõikides oma poliitikates ja kõikides oma suhetes eh, rahvusvaheliste partneritega. vesi on aluseks kogu inimkonna ellujäämisele ja me ei tohiks seda mõista kaubana me peaksime püüdma sellist lähenemist igal juhul vältida ning selle vastu võidelda. ja vee puhastamine ja vee äh, infrastruktuurid, kõik see, et see on erakätesse sattunud, erafirmade kätesse sattunud, see on meie üldpõhimõtte vastane. nüüd äh, kolleeg Ferreira, üks minut. E aitäh, juulis kaks tuhat kümme lõppes üks väga oluline võitlus, ÜRO põhi, äh, peaassambleel võeti vastu resolutsioon, kus tunnustati juurdepääsu veele kui üht inimõigust. see resolutsioon äh, kutsub üles riike suurendama jõupingutusi, tagamaks juurdepääs joogiveele kõikidele inimestele. kuid äh, mingeid tegusid pole sellele järgnenud, mõned äh, riigid isegi püüavad äh, vetot seada sellele tekstile. mõned soovivad, sooviksid pigem näha sellist äh, Äh, mitmeti mõistetavat lähenemist sellele küsimusele, nad soovivad, et äh, äh, kogu see valdkond läheks erakätesse, erafirmade kätesse. ja me peame tagama selle, et suured rahvusvahelised korporatsioonid ei võtaks kogu seda valdkonda enda kätesse. nüüd poolteist minutit proua Gutierrez Cortines aitäh, paljudele inimeste seisukohast ei ole tegemist taastuv, taastuva re-, ressursiga. me saame öelda, et äh, vesi ilmub äh, maapinnale alati uuesti tagasi, kuid ta ei pruugi kõikides piirkondades samas kohas uuesti pinnale ilmuda. ja seetõttu me sooviksime uut kokkulepet, see, et jõgesid peaks haldama ühtse põhimõtte aluselt, seda mõtet me peaksime toetama ja me peaksime ka rahvusvahelisel areenil seda põhimõtet kasutama, näiteks Türgi on siin heaks näiteks. kuid tegelikult on meie Äh, siiani meie tegevus olnud äh, vägagi tagasihoidlik, äh, kui me kontrollime veevarusid, tehnoloogia on selleks tegelikult olemas. ja samuti peaksime me enam pöörama tähelepanu vee ning põllumajanduse seostele me ei räägi siin ainult sellest, et teatud kultuurid nõuavad enam vett ja teised vähem, räägime näiteks maisist, maisi kasvatamine nõuab väga palju vett. ja seda peaks, veekasutust peaks täpselt peegeldama ka hinnad põllumajandussektoris. aitäh nüüd proua Estrela, üks minut. aitäh väga oluline on rääkida veevarudest ja vee kvaliteedist. me näeme, et äh, sadude hulk on langemas. Äh, kuuskümmend, äh, minu enda, Portugalis, minu enda koduriigis kuuskümmend kaheksa protsenti territooriumist kannatas põudade all ja see on, kõik on väga suureks ohuks vee eh, kättesaadavusele. me peame vaatama, kuidas kasutatakse, kuidas vett raisatakse, kuidas eh, kuritarvitatakse veeressurssi. peame kinni pidama vee ka-, moraalse vee kasutamise, eetilise vee kasutamise põhimõtetest viiskümmend protsenti Euroopas kasutatavast veest tegelikult läheb raisku. tegemist äh, on avaliku hüvega, kõigil peaks olema äh, mõõduka hinna eest äh, võimalu-, juurdepääs sellele ressursile. see ei ole midagi, mille osas me peaksime spekuleerima. aitäh. nüüd üks minut, härra Verža. proua Verža põhilised äh, sellel sektoris äh, tegutsejad äh, mõistavad, näevad vett pigem kaubana. tegemist on loodusvaraga, mis peaks olema tagatud, millele juurdepääs peaks olema tagatud kõigile, nii nagu on tagatud juurdepääs puhtale õhule. vesi ei kuulu kellelegi, vesi tohiks kindlasti saada kasusaamise allikaks. kõik erinevad avaliku ning see, ning erasektori partnerlused selles valdkonnas ei ole õigustatud, me peaksime seadma kahtluse, me peaksime esitama küsimusi Euroopa Liidu vastutuse osas selles valdkonnas, on aeg tegutsemiseks, selleks et me saaksime välja tulla äh, endapoolsete lahendustega ja et me võtaksime vee haldamise lõpuks iseenda kätesse. suur aitäh, proua Berža ja nüüd on siis vaba mikrofon, mikrofon härra Nikolescu kõigepealt siis. juba praegu on maakera elanikke üle seitsme miljardi ja äh, see rahvastiku suurenemine jätkub, rahvastiku kasv jätkub, see tähendab ka suuremat survet põllumajandussektorile, suuremat veekasutust. resolutsioon räägib õigustatult sellest, et äh, tehnoloogilised arengud, tehnoloogilised uuendused aitaksid meil paremini hallata veeressurssi. ja tahaksin juhtida teie tähelepanu ka positiivsetele aspektidele. kui kasutame äh, transgeneetilisi taimi, siis on võimalik vältida vee äh, kasutamist põllumajanduses ning sellega saavutada suuri sääste suur aitäh, härra Nikolescu. proua Šmolkova. ligipääs joogiveele on suures probleemiks paljudes maailma maades, teisest küljest Euroopas on meil vett küll ning tihti ei kasuta me seda ratsionaalselt. me raiskame seda ning see vee kuritarvitamine annab oma panuse kliimamuutusteks. kui me suudame heide äh,, reguleerida heitmeid äh,, jõgede voolu, tööstustootlikkust, võib-olla aitaks see kaitsta põhjavett ja võib-olla suudaksime hoida vett seal, kus ta äh,, kuhu ta sajab, kasutades akvafere ja veereservuaare. meil on vaja kaitsta jõ-, jõgesid ja teisi veekogusid ning see nõrk juhtimine viib mitte ainult suurtele kahjuste, kahjudele, vaid ka inimelude öö, hukka saamisele. komisjon peaks ka seda uurima, me peame hoolitsema selle eest, et vihmavesi jääb sinna, kuhu ta kukub, et see jõuab taimede juurdeni ning toidab ka veejuhtmeid. suur aitäh, proua Miranda, palun aitäh, president. mina olen pärit Tuhande jõe maast ja Rodali Päästros, meie rahvuspoeet on kõige kuulsamas luuletuses öelnud, et jõed ja allikad on üliolulised nagu teisteski Euroopa osades, on Galiitsias vesi erastatud viimastel aastatel ja suured hüdrograafid, mida ei ole tingimata vaja olnud, need on nüüd kõik erakätes, inimesed maksavad vee eest väga kõrget hinda ja isegi tammide tagant saadav vesi ei ole enam õiglase hinna eest. selles kriisis on vaja uut juht, vee kasutamise mudelit, meil on vaja uut paradigmat, jätkusuutlikkust. vesi ei ole vaid tootmise sisend, see on inim-, vesi on inimõigus, see tagab meile terve keskkonna, see on üld, üldine hüve. ja see uus veemudel tähendab vee säästmist, vee kvaliteedi säilitamist. me peame hoolitsema jõgede eest, jõgede kallaste eest ning jõe äh, basseinide eest, aitäh! aitäh, proua Miranda, proua Sinclair, palun! aitäh, tervitan rahvusvahelist eh, dialoogi, mis toimub Marseille's sel nädalal, eh, mais. see tähendab, et kohalikud omavalitsused ja Euroopa Liit eh, annavad oma panuse vee kvaliteedi ja kättesaadavusele. vesi on inimõigus äh,, seda ei tohiks kasutada liig-, mm, liigs- äh,, kasude saamiseks ja seetõttu on paljud arengud murettekitavad. liikmesmaad peavad soodustama põllumehi kasutama selliseid äh, võimalusi, et kasutada, äh, et luua vees äh, reservuaare, nii et seitsekümmend viis protsenti veest oleks võimalik sealt võimalik kätte saada. ÜPP reformis, nagu üks kolleeg mainisin, ei ole veepoliitikat kordagi mainitud kas siin ei ole olukord, kus Euroopa üks pea räägib ja teine pea seda ei kuule? suur aitäh, proua Sinclair, proua Jordan. inimeste elu on veega eluliselt seotud, võime ilma veeta vaid paar päeva hakkama saada. mis puudutab veevarusid, siis ei ole me pööranud piisavalt tähelepanu kõigile nendele aspektidele Euroopas tõepoolest enamikel seda probleemi ei ole, küll aga on kolmandad riigid ja vaesemad elanikud ja me peame teadma, et isegi arenenud riikides tänu elanikkonna kasvule, defo-, äh, metsade hävitamisele ja mitte jätkusuutlikule kasvule on meil see probleem ikka rohkem ja rohkem ees. ei saa Äh, kõrvale jätta globaalset muutust. minu riik, Sloveenia, on vee mõttes üks nendest, kes on väga heas olukorras, aga on olnud ka põudasid ja see juba mõõdu- äh,, mõjutab olukorda. Reha Seeber ütles meie raportöörina, et me peame sellele probleemile rohkem keskenduma. suur aitäh, kokkuvõttes äh, proua Klaasil on sõna. jah, kasvavad konfliktid vee ümber näitavad selgelt, kui tõsine on olukord, keegi ei saa ilma veeta elada. üheksasajal miljonil inimesel puudub ligipääs puhtale joogiveele, rohkem kui kuuesajal miljonil ei ole piisavaid, piisavat kanalisatsiooni. see on tegelikult põhiõigus, ligipääs veele. igalühel peaks see olemas olema meie veepoliitika peaks põhinema ettevaatuspõhimõttel. me peaksime vältima vee kadumist. tehnoloogia ülekanne peab, äh, ülekannet peaks soodustama kogu maailmas. rohkem kui üheksakümmend protsenti tööstustest või öö, äh, majapidamiste heitvetest läheb öö, äh, ringlusesse ilma igasuguse puhastamiseta me peame olema ressursitõhusad selles, kuidas me kasutame ja taaskasutame vett. ja see äh, loomulikult on heitveed väga-väga vajalikud ja Marseilles tuleks samme selle suunas astuda. suur aitäh, proua Klaas ning debati kokkuvõtmiseks on sõna profess- ähm,, volinik Hedekaardil. kolm asja, proua Rivesi viitas nõudele privatiseerida veeteenused ähm, äh, komisjon ühtegi taolist äh, nõuet pole esitanud, Euroopa veeseadus on neutraalne, taoliste teenuste pakkujate valimine jääb liikmesmaade õlgule, õlule. proua Stader viitas vee raamdirektiivile, see on vägagi asjaomane, asjakohane teema. hetkel peavad riigijuhid väga süstemaatilist diskussiooni selle üle, et me peame palju paremini seda rakendama ja kui blueprint tuleb välja, see, millele ma alguses juba viitasin, seal on samuti mõned ideed selle kohta, kuidas parandada keskkonnaseadusandlust Euroopas. ja lõpuks härra Panjule, kes ütles, et kas pole kummaline, et me kõik teame, et vesi on jätkuvalt suur probleem, aga ÜPP seda ei puuduta, võib öelda, et kaudselt seda puudutab teine sammas, aga härra Panjul on väga õige mõte, ma olen kindel, et Euroopa Parlament arutab seda asja omaste volinikega ja kindlasti võtame selle teema ja viime selle härra Potočnikule, nii nagu paljud teisedki mõtted, mis siin täna välja öeldud said, suur aitäh! suur aitäh! volinik Hedekard. sellega on debatt lõppenud ja selle debati lõpetamiseks esitas keskkonna